järgmiseks härra Leene raport teatavat liiki äriühingute raamatupidamise aastaaruanded seoses mikromajandusüksustega. härra Leene, neli minutit teile sõna. härra president, daamid ja härrad, kolleegid, käesoleva raporti teemaks on projekt, mida parlament on tagant lükanud juba mitu aastat ja mis loodetavasti nüüd lõpuks ellu rakendatakse. see puudutab mikromajandusüksuseid, see tähendab äh, selliseid majandusüksusi, kus töötab väga vähe inimesi ja nende käive on minimaalne, nende kasum on minimaalne, nad tegutsevad peamiselt äh, vaid äh, koha peal, näiteks kohalik pagar või maaler ning koostöös nõukoguga püüame selle teemaga tegeleda. Äh, on olemas neljas äriühingust käsitlev äh, direktiiv ja kahe tuhande kaheksanda aasta Brandenburgi raport. Äh, tol hetkel aga kokkuleppele jõuda ei õnnestunud. kahe tuhande kaheksandal aastal aga parlament praktiliselt ühehäälselt võttis vastu resolutsiooni, kutsudes üles komisjoni äh, Äh, võimaldama äh, selliseid mikromajandusüksusi finantsaruandluse kohustusest vabastada. Euroopa Komisjon äh, pöördus ka Stoiberi rühma poole, kes tegeles halduskoormuse vähendamise teemaga ja leiti, et tegemist on väga olulise vahendiga mikromajandusüksuste koorma vähendamiseks. kuus koma äh, kolm miljonit, miljardit eurot on võimalik äh, kokku hoida seeläbi ning just mikromajandusüksused kannatavad sellise halduskoormuse all. komisjoni ettepanek ähm, peaks olema väga oluline vahend taolise bürokraatia vähendamiseks Euroopa Liidus. on mitmeid äh, olulisi põhjusi. üks ettepanek pärineb juba seitsmekümne kaheksandast aastast ja selle eesmärk äh, oli suunatud väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, mitte aga päris mikromajandusüksustele. kahjuks aga langesid ka mikromajandusüksused äh, selle rakendusalasse ja pidid hakkama äh, esitama aruandlust, mis oli väga sarnane sellele, mida esitavad suuremad ettevõtted. kui mikromajandusüksus äh, vajab äh, krediiti, siis neil on endiselt tarvis äh, aruandlust selleks, et taolist krediiti saada. aga paljud nendest ei oska sellist aruandlust koostada ja seega selliste aruannete väärtus on nullilähedane küsimus on ka rahavoogudes ja likviidsuses. kõik see tegelikult eh, ei ütle teile, kas eh, mikromajandusüksus vajab krediiti või mitte. daamid ja härrad, tegemist ei ole ka puhtalt konkurentsi küsimusega mikromajandusüksused tegelikult ei osale piiriüleses majandustegevuses, vaid on aktiivsed pigem üksnes koha peal. seega siseturg antud teema puhul ei ole eesmärk iseenesest, loomulikult on hea, et see meil on, aga äh, siseturu reeglid kehtivad piiriülesele kaubandusele, mitte aga asjadele, mis on vaid äh, puht siseriiklikud ja piirkondlikud. antud raport äh, sidutaks teid ka nõukogule selle teema üle mõtlemisel ja loodetavasti kvalifitseeritud vähemus ei hakka äh, siin seda edasiminekut takistama. aitäh, äh, kaks minutit, Michel Barnier Euh, ma tahaksin äh, tänada kahte raportööri, äh, härra Leenet ja äh, Dirk Streksi selle koosolek, selle raporti koostamise eest. parlament tegi oma resolutsiooni kahe tuhande kaheksandal aastal, tegi oma õigusloomelise ettepaneku, et võimaldada liikmesriikidel mikromajandusüksused väljastada, välistada nõukogu direktiivi reguleerimisalast ja äh, praegusel hetkel äh, olime me selgelt äh, selle ettepaneku poolt majandus- ja sotsiaalkomitee on toetanud seda. miks on see oluline, see aitab liikmesriikidel ühtlustada äh, raporteerimise aruandlussüsteemi mikroüksuste osas. de réduire de manière importante les coûts supportés par ces entités. Monsieur Lene, vous avez par- tähendab äh, oluliste kulude vähendamist, härra Lenne, te viitasite mitmele miljardile äh,. minu talituse poolt äh, leitud andmed, need äh, maksimaalselt see kuus koma kolm miljardit eurot, aga isegi kui see oleks vähem, siis äh, isegi selline kokkuhoid äh, õigustaks äh, seda, et me oma arutelud loogilise lõpuni viime ja julgustame mikromajandusüksuste tegevust Euroopas. seepärast ka mina pooldan selle akti kiiret vastuvõtmist, mis puudutab kui seda teha äh, üldise aruandluse õigusaktide läbivaatamise raames, siis see võib võtta tegelikult aastaid. parlamendi liikmed, ma olen kuulnud äh, kriitikat ja kommentaare mitmelt poolt. tahaksin sellele vastata esi-, kolmes põhipunktis. esiteks, see ettepanek annab liikmesriikidele võimaluse, mida nad võivad siis kas kasutada või mitte kasutada. see tähendab, et need liikmesriigid, kes soovivad, võivad säilitada praegu olemasolevad äh, reeglid. ja teiseks tahaksin rõhutada, et selle ees-, ettepaneku eesmärk on lihtsustada elu äh, üksikisikutele ja ettevõtjatele, kui me tahame, et nad mõistaksid äh, ühtset turgu, siis eh, me ei peaks üle-euroopalisi reegleid eh, peale suruma seal, kus need ei ole vajalikud. ja praegused reeglid võib-olla on liiga kaugele minevad mikromajandusüksustele. kolmandaks, nagu öeldud, eh, see ettepanek ei tähenda tingimata igasuguse aruandluse kaotamist mikromajandusüksuste puhul. kompromiss, mille õigusasjade komisjon välja pakkus, on selge, nendel majandusüksustel on tarvis endiselt pidada teatud aruandlust, endiselt on neil tarvus äh, dokumente, mis tõetavad, missuguseid tehinguid nad on teinud ja mis näitavad ka nende rahanduslikku olukorda. nii et äh, mina julgustaksin parlamenti toetama seda ettepanekut. ja kui see raport saab vastu võetud, siis äh, kindlasti aitab see edasi liikuda sel teemal, me kõik oleme lihtsustamise poolt ja ma arvan, et härra Leene poolt äh, välja öeldu on äh, väga hea näide sellest, kuidas edasi liikuda ja kindlasti mikromajandusüksused peaksid saama kasu sellest kokkuhoiust, mida selle ettepaneku vastuvõtmine neil saavutada aitab. aitäh äh, majanduskomisjoni nimel äh, härra Streks. aitäh, mul on hea meel, et majanduskomisjoni arvamust äh, esitatakse täiskogule. põhimõtteliselt olen ma nõus komisjoniga, meil on vaja väiksemat halduskoormust FKE-dele ja tuleb teha eristus äh, suuremate ja väiksemate vahel isegi väikeste ettevõtete puhul. kui öö, äh, ei ole, kui aastaaruanne ära jääb, siis asjad tegelikult ei pruugi muutuda lihtsamaks nende FKD jaoks. nii et olukord on liikmesriigiti erinevad ja väga väikeste ettevõtete puhul kindlasti ei oleks hea mõte täielikult ära kaotada raamatupidamine. ettepanek tuleb teha pärast detailset äh, mõjuhinnangut. siin on äh, positiivsed mõjud, aga kindlasti võivad siit tõusetuda ka negatiivsed mõjud komisjon peab seda hindama. loomulikult äh, on võimalik äh, vähendada bürokraatiat, kui äh, järk-järgult ümber muuta ettevõtte äriühingu õiguse direktiiv, aga üldine suundumus peaks tõesti olema koormuse vähendamisele. härra Sihka, palun. suur aitäh. daamid ja härrad me teame, kuidas mikromajandusüksused on väga erinevad FKE-dest ja me tegelikult ei taha ju neid kindlasti võrrelda suuremate ettevõtetega. mõju on olnud äärmiselt negatiivne, on suur maksukoormus, bürokraatia ja ka likviidsus on mikromajandusüksuste puhul väike see tähendab seda, et esimene aasta on äärmiselt otsustava tähtsusega mikromajandusüksuste ellujäämise seisukohalt ainult, ainult äh, kuuskümmend protsenti suudavad selle esimese aasta üle elada, ehk siis tähendab, et kolmandik ettevõtetest äh, ei jõuagi esimest aastat lõpuni oodata. paljudes liikmesriikides äh, moodustavad mikromajandusüksused üheksakümmend protsenti kogu ettevõtlusest seetõttu on äärmiselt oluline pidada sellist diskussiooni halduskoormuste vähendamise üle nendele mikromajandusüksustele ja on ka oluline, et see diskussioon ei puudutaks mitte ainult asjade lihtsustamist selliste ettevõtete jaoks, aga üle tuleks vaadata ka raamatupidamisnõuded mikromajandusüksustele selline lihtsustamise, selle eesmärgiks on loomulikult kulusid vähendada, aga raamatupidamisnõue tähendab ka seda, et me peame keskenduma maksudele ja nende mikromajandusüksuste vajadustele. kui me tahame ka tegelikult elu nende jaoks kergemaks teha, siis peame me vaatama seda, kuidas suured ettevõtted on siin asju ajanud, näiteks kui me tekitame üleüldised standardid, siis see ilmselt vähendab kulusid võrreldes näiteks uute nõuete ähm, kehtestamisega konkreetsele ettevõtete kategooriale. kui me äh, nüüd tasakaalustame kulud ja äh, positiivsed pooled mikromajandusüksustele, siis see tähendab seda, et neil on vaja suurt infovoogu. tihtipeale on tegemist äh, perepõhiste ettevõtetega. majandussurutise valguses tuleb kindlasti palju teha selleks, et asjadega kohandada. proua Kasteks, palun neli minutit. suur aitäh, härra president, härra volinik, kallid kolleegid. nagu raportöör juba ütles, siis see direktiivi ettepanek tulenes äh, Euroopa Parlamendi hääletusest, nagu te ka ütlesite, härra volinik aga minu fraktsioon on endiselt väga kriitilisel seisukohal selle ettepaneku koha pealt. see võib hakata äh, meile vastu töötama ja ei aita meil saavutada meie poolt soovitavaid eesmärke. Äh, selle asemel, et äh, elu nende jaoks vähem koormavaks muuta, võime me hoopis mikromajanduseks ära võtta selle kindluse ja keskkonda, mida neil tegutsemiseks vaja on me peame siin mõtlema selle üle, mida me tegelikult peame mikromajanduse üksuseks, need on FKE-d kus on rohkem kui kümme, vähem kui kümme inimest palgal ja vähem kui üks miljon eurot käivet aasta jooksul. see on enamik äh, Euroopa ettevõtetest, need on tavaliselt äh, kohalikul tasandil tegutsevad ja mitte ehk Euroopa ülese toru jaoks nii olulised. samas aga ei, ei kao neilt eh, kohustus raamatupidamisega tegeleda ja nad peavad vastama reeglitele, raamatupidamise reeglitele iga kord, kui nad tahavad eh, ajada asju pangaga, partneriga eh, või läbi rääkida maksuametkondadega raamatupidamisnõuded eh, siiski säilivad neile ja võib juhtuda, et eh, see läheb neile kulukamaks niimoodi äh, erandkorras äh, raamatupidamisega tegeleda, kui seda regulaarselt teha. küsimus ei ole mitte ainult konkurentsis, see puudutab ka majanduslikku integratsiooni äh, ühenduse seadusandlust ja võrdset kohtlemist kõikidele ettevõtetele Euroopa Liidus. aga loomulikult raamatupidamisnõuete lihtsustamine FKE-dele on äärmiselt vajalik ja sellega seonduvad kolm punkti. kas siis meiepoolne E, tänane arutatav ettepanek e, neljanda või seitsmenda ettevõtlusseaduse direktiivi ülevaatamine, mille osas komisjon hakkab varsti ettepanekut tegema. meile öeldi, et selline ettepanek jõuab meie ette kahe tuhande kümnendal aastal, aga tundub, et e, see venib minu arvates ei ole selline tähtaegade venimine aga piisavalt, piisav põhjus selleks, et asjadega kiirustada. me, need eesmärgid ei ole sarnaselt struktureeritud ja minu arvates, härra volinik, oleks eelistatavam ja selgem ettevõtte seisukohast, kui neil oleks ühtne üldine lahendus, mis võimaldaks neil oma kohustusi lihtsustada ja see on ju ka meie kõigi sooviks. samal ajal see muudab elu väikeettevõtete jaoks lihtsamaks. probleem on praegu selles, et äh, komisjon venitab äh, nende direktiivide ülevaatamisega ja see äh, on, tuleb kahjuks meie mõttetegevusele siin, nii et ma sooviksin, et komisjon kiirendaks oma diskussiooni erandite koha pealt nii institutsioonide vahelise kui diskussiooniga kui ettevõtetega diskuteerimisega ja et asjad ikkagi jooksid lõpuni. proua Tain, palun. kallid kolleegid, ALDE variraportöörina ei mõista ma tegelikult, miks me peaksime olema eh, mikro Äh, selle vastu, et mikromajandusüksused, mitte väikeettevõtted, mikromajandusüksused äh, saaksid erandi aastaaruandluse nõudest. Äh, siin ei ole tegemist mingite tohutute eksportidega, nii et milles siis on probleem? palun oodake ära selle sõnavõtu lõpp ja siis ma annan teile sõna siniseks kaardiks, kui eelnev kõneleja on nõus teiepoolse sõnavõtuga. suur aitäh! vabandust selle vahele sekkumise eest jah, me ei räägi siin äh, keskmise ette, suurusega ettevõttega Baden-Württembergis, kellel on sada ette töötajat ja kes äh, ekspordib vaid väga väikestest ettevõtetest, äh, lillepoodidest, nurgapealsetest pagaritest, alustavatest IT-ettevõtetest. aastaid juba räägitakse nii riiklikul kui Euroopa Liidu tasandil sellest, et FKE-delt peaks ära võtma ebavajalikud kulud, et nad peaksid maksma maksunõustajatele, äh, sõltuvalt siis riigist, kas siis õigusekspert või audiitor Belgias või Prantsusmaal. lõpuks ometi on komisjon esinda-, esitanud ettepaneku, mida parlament on juba nii tükk aega palunud ja järsku hakkavad inimesed avaldama muret ja ütlema, et võib-olla peaks ütlema ei. ainult äh, seitse protsenti sellistest väikestest ettevõtetest tegutsevad piiriüleselt, tegelikult ei peaks siin üldse mingeid Euroopa reegleid olema, austades subsidiaarsuspõhimõtet. raamatupidamisnõuded on mõeldud suurematele ettevõtetele ja nad on täiesti, on täiesti kohatud nende mikromajandusüksuste koha pealt, kellest me täna siin räägime äh, kui mikromajanduseks tahab laenu saada, siis tal ei ole pangale midagi ette näidata, et seda õigustada. aga inimesed, kes Basel kahega seotud on, mõistavad, et sellest ei piisaks nagunii. töötades juristi ja notarina ei leidnud ma kunagi põhjendust sellise raamatupidamisnõuete jaoks. lõunapoolsed liikmesriigid tahavad säilitada seda nõuet, nad võivad seda ju teha, kui nad seda tõesti soovivad. aga Äh, kuid riik nõuab sellist raamatupidamisandlust sellepärast, et äh, Maksuamet ei tööta korralikult, äh, ei suuda korralikku teenust pakkuda, siis ei peaks üllatama, et palju on maksupettusi ja maksutulud on väiksed. nii et paluksin, et sotsiaaldemokraadid nõustuksid nende mõistlike reeglitega, härra Leene õigusasjade komisjonist on kõik punktid juba katnud ja minu arust ei ole siin ühtegi relevantset argumenti selle vastu jah, proua Kasteks, äh, saadik soovib küsida küsimust, kas te olete nõus selle küsimusega? jah, palun, teil on kolmkümmend sekundit aega. proua Kasteks, kas te olete nõus, et need ettepanekud, et äh, mille te esitate, et, et selle ettepanekuga peaks äh, äh, venitama kuni mõjuhinnanguga, et see tegelikult tähendab, et te ütlete ei? proua Kasteks, teil on kolmkümmend sekundit aega vastamiseks jah, ma saan teie küsimusest aru. kui see ettepanek tagasi lükatakse, siis peab selle ümber sõnastama uuesti, see tähendab seda, et äh, siin võiks ette näha mõjuhinnangut. nagu ma ütlesin, me ei ole selle vastu, et lihtsustatakse raamatupidamisnõudeid väikeettevõtetele Äh, kuna siin on olnud nii palju edu, nii palju direktiive ja teisi meetmeid, siis me peame seda olukorda selgemaks muutma ja meie arvates see ettepanek ei ole midagi sellist, mis tooks kaasa äh, suurema lihtsuse, vaid ettevõtetelt kaob hoopis turvatunne. proua Sinburn, üks minut, palun. suur tänu ja mikromajandusüksuste väljajätmi raamatupidamise aasta aruannetest ei ole täiuslik ettepanek. me paluksime komisjonile minna kaugemale, et aidata kõiki mikromajandusüksuseid, VKE-sid vähendada oma halduskoormust materiaalselt ja seetõttu oleks vaja vaadata üle kogu neljas ja seitsmes äriõigust käsitlev, käsitlevad direktiivid. eesmärgiks oleks terviklikum ja sisuliselt parem ettepanek komisjon on öelnud, kui kasu on sellest, kui palju kasu on sellest praegusest ettepanekust, see valmistab mulle muret, see on väga piiratud mõjuga ettepanek majandusse, rask-, majanduslikult raskes olukorras võib olla aga ka piskust kasu. me oleme valmis toetama seda meedet, loetes, lootes, et minu enda valijad Walesist äh, saavad natukene sellest kasu, aga samas me peame olema teadlikud äh, sellest, et see ei aita lahendada meie suuri probleeme ja see ei tohiks olla meie saavutuste nimekirjas äh, tähtsal kohal. me peaksime kindlasti tegema midagi suuremat praegusel hetkel ja järgmisena härra De Jong. suur tänu, härra president. mina olen üldiselt rahul sellega, et Euroopa Liit Euroopa Liidu, Euroopa Liidul on eeskirjad, aga vahest neid eeskirju on ka liiga palju, on eeskirju, on reegleid, mis käsitlevad turu toimimist, see on väga hea, turgude toimimine on väga keeruline nähtus ja raamatupidamise aastaaruanded on vajalikud äh, avatuse jaoks, äh, selleks et majandus hästi toimiks, on meil vaja avatust. ja äh, mikromajandusüksused on sageli probleemiks. kui me aga võtame nendelt kohustuse raamatupidamise aastaaruandeid esitada, siis küsigem endalt, mida nad siis esitavad Äh, igal juhul tuleb teha eelarvest äh, ja majanduslikust olukorrast ülevaateid igal aastal, see loob usaldust äh, ja me usalduse, usaldus peab olema ju sajaprotsendiline. me ei saa me ei ole alati saanud oodata või eeldada põhjalikke aruandeid mikromajandusüksustelt, aga ma arvan, et me peaksime neid kohtlema samamoodi nagu teisi. härra Tartmund, praegusel hetkel on Ühendkuningriigis kakskümmend protsenti tööpuudust noorte hulgas, Prantsusmaal äh, on kakskümmend neli protsenti seesama näitaja, kakskümmend viis Itaalias ja kolmkümmend üheksa protsenti Hispaanias suurettevõtted on vallandanud inimesi juba viimased kaks aastat ja nad jätkavad inimeste vallandamist. meie töötute lootuseks on väikesed ja mikromajandusüksused, aga Euroopa direktiivid muudavad mikro majandusüksuste tegevuse raskeks. Euroopa Liidu erinevad reeglid muudavad, pärsivad nende majanduskasvu ja paistab, et nüüd komisjon on valmis tegema midagi mõistlikku, jätma mikromajandusüksused mõningatest äh, raamatupidamise reeglite reguleerimisalast välja. Ühendkuningriigis on üks koma seitse miljonit äh, nii-öelda mikroettevõtet, kui need äh, ettevõtted saaksid ühe inimese tööle võtta lisaks praegusele tööjõule, siis meie tööpuuduse probleem oleks suures osas lahendatud Ühendkuningriigis me kõik oleme saanud äh, ringikirja härra Sterksilt ja tema sõpradelt, kes on selle ettepaneku vastu. Nad on selle vastu osaliselt sellepärast, et väga väikeste ettevõtete väljajätmine Euroopa Liidu raamatupidamise äh, direktiivi kõikidest eeskirjadest oleks kuidagi nagu siseturu vastane. see on täiesti absurdne. ja see näitab, et ainult ALDE saab sellise absurdse ettepanekuga lagedale tulla. kui me kritiseerime Belgia, <laughs> belglasi, siis äh, meie parlamendist vallandatakse sind peaaegu põhimõtteliselt, aga ma tuletaksin teile meelde, et üheksakümmend seitse aastat tagasi me osalesime teises äh, maailmasõjas selleks, et Belgia territoriaalset äh, ühtkuuluvust, ühtsust kaitsta ja ma tuletaksin teile meelde, et milline on Briti rahvusriigi väärtus Ο κύριος Φέιο για... Uh, if you really feel it's absolutely necessary, Mr. Sturks. Uh, but wait, hold on. Kui, kui te soovite sõna, äh, kui te soovite reageerida sellele, siis aga siis tehke seda kiiresti. Kas te olete valmis vastama küsimusele, härra Taalmast? Let me first of all thank you härrast oleks, härrast oleks kolmkümmend sekundit. meil on meeles, kuidas äh, me Briti rahvusriik meid kaitses nii palju aastaid äh, tagasi, aga mul on teile küsimus. kui me küsiksime komisjonilt, et komisjon vaataks üle ka need kaks direktiivi, mis on äh, selleks aastaks plaanitud, ja et komisjon looks üldise raamistiku, kas see siis tõesti takistaks meie saavutusi ja halduskoormuse vähendamise osas üldiselt? Yes jah, väikestel ettevõtetel on vaja lihtsustamist praegu uh,. ja härra Feio, kaks minutit, palun. härra president, kõigepealt tahaksin ma avaldada tunnustust meie kolleegile härra Leenele selle resolutsiooni projekti eest, mille, mida ta meile on tutvustanud. ta on olnud väga dialoogialdis oma ettevalmistavas töös resolutsiooni koostamisel ja ta on näidanud üles, et ta on täielikult pühendunud mikromajandusüksuste aitamisele. see meede, see meede ei ole meede, mis on sündinud üleöö, selle meetme ajalugu on oluline just nimelt majanduskriisi kontekstis ja majandussurutise tingimustes on väga tähtis, et mikromajandusüksused oleks vabastatud halduskoormusest, eeskirjadest, mis ei ole läbipaistvuse seisukohalt hädavajalikud. maksuaruanded on olulised läbipaistvuse seisukohast ja need jäävad alles, aga samas me ei saa kohelda ühtselt ettevõtteid, mis on täiesti erinevad oma olemuselt, me ei saa kohelda suuri ettevõtteid ja väikseid ettevõtteid ühtemoodi. on kätte jõudnud päev, me peame kaitsma väikseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, me peame tegutsema, mitte ainult rääkima, praegu on meil võimalus äh, kaitsta lihtsamaid, äh, vähem kulukaid äh, meetmeid ja eeskirju väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks. selline võitlus viiks meid suurema majanduskasvuni, suurema tööhõiveni, kahjuks me oleme näinud, kuidas Euroopas väga paljud väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad peavad oma ettevõtte kinni panema ja seetõttu ei ole sõnadest enam küll ja seetõttu meie erakond on teinud samasuguse ettepaneku ka meie koduriigi parlamendis ja Portugali liikmed hääletavad selle meetme poolt. ja see on meie esimene samm lootes, et me saame sellesama probleemi lahendatud ka Portugalis. praegusel hetkel Portugali valitsus ei ole selle suhtes väga positiivselt meelestatud, aga loodetavasti see olukord muutub ja kriis, aitab see pisut ka kriisi leevendada. ja proua Regner, kaks minutit. suur tänu, härra president halduskoorma äh, vähendamise eesmärk mikromajandusüksuste jaoks on loomulikult eesmärk, mida me kõik tahaksime toetada. raamatupidamisega seotud kohustused on äh, raskemalt kanda mikromajandusüksustele, neid ei saa võrrelda suurte majandusüksustega, aga kas me siiski suudame saavutada eesmärgi, mida me tahame saavutada äh,, selle meetmega. iseäranis, kui me räägime mikromajandusüksustega, siis äh, äh, Francois Castex juba viitas sellele, et äh, minu koduriigis mikromajandusüksused ei ole sageli sugugi mitte väga väikesed majandusüksused. ja siin tuleb mängu tegelikult ka kohustuste küsimus, üheksakümmend protsenti kõigist ettevõtetest öö, Austrias äh, äh, nende personal on vähem kui kümme inimest ja selline piiratud äh, kohustus ei tohiks olla ettevõtte, ettekäändeks raamatupidamisaruandeid mitte koostada. väikesed ettevõtted peaksid küll olema väiksema halduskoormusega, aga nende täielikult väljajätmine äriõigust käsitlevatest meetmetest ei oleks õige. aga kui me te hakkame te õigust, äriühingu õigust käsitlevat direktiivi üle vaatama, siis nende halduskoormus peaks olema siiski väiksem. härra Paska, üks minut, palun, ütleb härra president. suur tänu, president. lugupeetud volinik, kallid kolleegid. majanduskriis on üsna selgelt näidanud meile kõigile, et Euroopa ei suuda pidada sammu teiste maailma osadega seoses äh, majanduskasvuga Aasias äh, on kasvunäitajad märksa suuremad kui meil. meie majanduse struktuur on äh, liiga koormav, liiga tülikas meie äriettevõtetele. Hiina, Indoneesia töötajad ei kuluta aega erinevate vormide ja ankeetide täitmisele millised on aga olukord, milline on aga olukord meie enda äh, riikide jaoks, käsitöölased peavad äh, näiteks äh, esitama minu koduriigis neljale erinevale ametkonnale andmeid, Finantsametile, Kaubandusametile, Kindlustusametile, Statistikaametile. ja kui midagi ära unustatakse, siis saad karistuseks trahvi. võib-olla isegi lõpetatakse sinu äritegevus need erinevad, erinevad ametvõimu muudkui tülitavad ja tüütavad meie äriettevõtjaid ja kulutavad nende aega. ma olen nõus, et maksud on olulised selleks, et riik saaks toimida, aga ühest ametvõimust piisaks, et kogu vajalik info kokku koguda. mida sellises olukorras teha? me peame kõrvaldama reeglid, millel pole mõtet sees, me peame muutma bürokraatia masinavärgi mõistlikumaks ja võimaldama meie riigiteenistujatel oma, teha oma tööd korralikult ja teenida oma leiba ausalt välja. vastasel juhul hakatakse meie ametnikke ja riigijuhte samuti aknast välja viskama <laughs> härra Karas, kaks minutit. lugupeetud president, lugupeetud volinik, lugupeetud daamid ja härrad, mina olen äh, VKE-de intergrupi äh, liige ja väga paljud meist äh, töötavad selle nimel, et meil oleks väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete akt, õigusakt ja seetõttu oleme me alati toetanud väikeste ja keskmiste ettevõtete ja mikromajandusüksuste halduskoorma lihtsustamist. aga lugupeetud daamid ja härrad, sõnavõtud, mida me siin täna oleme kuulnud, kõlavad kõik väga positiivsena, väga toredana ja kui see asi tõesti oleks tore, siis miks mitte kõik ei võta aplodeerides seda ettepanekut vastu. miks tuuakse mitmeid näiteid, mitmeid ettekäändeid ja selle lihtsustamise, lihtsustamise vastu selle vastu võitlemiseks on oma, oma põhjused, kas see üldsegi on kooskõlas Basel kahega. ühelt poolt oleme me toetanud piiriüleseid raamatupidamise eeskirju ja nüüd paistab, et me tahame nendest samadest raamatu ees, pidamise eeskirjadest äh, vabaneda. me tahaksime Euroopa lahend-, lahendusi, me tahaksime Euroopa tasandi lihtsustamist, aga mitte äh, niivõrd liikmesriikide lähenemist, mitte niivõrd erinevate õigusprotseduuride äh, varjamist, erinevaid erandeid raamatupidamise eeskirjadest ja aruand-, aruannetest. sellised sammud ei tähendaks äh, lihtsustamist väga paljudes liikmesriikides, sellepärast et mõned liikmesriigid siiski nõuaksid täpselt samu andmeid äh, igal juhul ja samas äh, laenude saamine võib olla raskem äh, nendele ettevõtetele ja kvaliteedistandardi mõõtmine oleks äh, samuti raske. kvaliteedistandardite kohta tuleb aruanded esitada ka mikromajandusüksustel, muidu ei ole piisav läbi, ei ole meil piisavat läbipaistvust ja kui ettevõte tahab toimida, ettevõte tahab olla avatud, siis tuleb ka vastavatele eeskirjade vastata. liikmesriikide vabadus selles valdkonnas nõrgendaks meie siseturgu. mina toetan neljanda ja seitsmenda äriühingu õigust käsitleva direktiivi üm-, ülevaatamist, sellepärast et see viiks äh, lihtsustamise ja ühtlustamiseni. proua Tyson, kaks minutit. suur tänu, härra president, lugupeetud volinik, kallid kolleegid me toetame halduskoormuse vähendamist ja me peaksime kindlasti halduskoormust vähestama, vähendama iseäranis väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete puhul. väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted on kannatanud majandussurutisest, surutise tõttu kõige rohkem, kuid äh, me ei tohiks siin last pesuveega välja visata ähm ettevõtete asukohaga seoses võib tekkida teatavaid raskusi, mõned äh, ettevõtted on vähem kui teised äh, ja rohkem kui teised äh, seotud piiriülese kaubandusega ja me ei tohiks siin anda eeliseid mõningatele ettevõtetele ja võtta teistelt jällegi eeliseid ära seoses piiriülese kaubandusega. jah, lihtsustamisele, aga samas me ei tohiks Äh, osasid kohustusi asendada uute kohustustega, nagu näiteks äh, teabenõudmise kohustus, me kõik tahame läbipaistvust, äh, seda tahavad nii tööandjad, töövõtjad kui ka ametiühingud ja ettevõtetel endal on vaja ka piisavalt andmeid selle jaoks, et hästi toimida, neil on vaja oma raamatupidamisaruandeid, iga-aastaseid raamatupidamisaruandeid, see info on neil vaja neile endale ja väga paljude Euroopa liikmesriikide väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted kardavad, et äh, sellistest algatustest võib tekkida äh, takistus nende töös ja ma olen, kipun nendega nõus olema, ma austan komisjoni tööd, ma austan ka kolleeg Leene tööd, kuid ma ei saa seda resolutsiooni toetada, sellepärast et mina toetan äh, härra Sterksi raportit. nimelt me peaksime hindama kogu äriühingu õiguse olukorda ja vaatama üle neljanda ja seitsmenda äriühingu õigust käsitleva direktiivi. ja lood-, ma kuulsin, et see peaks juhtuma sel aastal, loodetavasti seda ei lükata liiga palju edasi. härra Rannel, palun kaks minutit. Okay. <laughs> Ich habe den Namen nicht <laughs> verstanden, Entschuldigung. Äh, vabandust, ma ei kuulnud oma nimi. Jah proua Rannardi. on olnud juba palju argumente selle direktiivi poolt ja vastu, ma püüaksin siis omalt poolt natukene kokku võtta. ma olen kindel, et keegi siin ei ole selle vastu, et vähendada bürokraatiat ja muuta mikromajandusüksuste elu lihtsamaks. aga mul on siiski mulje, et äh, see ülesanne on ainult poolenisti täidetud, see on jäetud lõpetamata. ja tegemist on siiski oluliste dokumentidega, isegi väikeste majandusüksuste puhul. Äh, aruandlus äh, aitab saada ülevaande nende majanduslikust äh, olukorrast. selline dokumentatsioon võib esineda mitmesugusel kujul ja mitmesuguses vormis ja me võime inspiratsiooni ammutada ka kuskilt mujalt, nagu näiteks Ameerikast, aga me peame mõtlema sellele, missugused oleksid sobivad reeglid taolisele finantsaruandlusele, sest äh, konkurentsitihedas piirkonnas nagu Euroopa on tarvis selgeid eeskirju ja mitte ainult väikestele, vaid ka suurtele. äriühinguõiguse juristina tean ma, et äh, mõnikord on äärmiselt raske saada vajalikke dokumente ning äh, hinnata nende dokumentide äh, usaldusväärsust, kui te olete need saanud ja kõik see nõuab no, hulgaliselt aega ja raha ja väikesed ettevõtted tihti ei suudagi seda ise teha. kui me tõesti tahame aastaaruandluse teemaga tegeleda ja teha seda neljanda ja seitsmenda äriühingu õigust kestleva direktiivi raames, siis peaksime tegema seda korralikult ja mitte sätestama reegleid, millel ei ole mõtet. härra Karinš, kaks minutit. suur tänu. härra volinik kui üks meist tahaks luua uut ettevõtet, siis oleks see alguses mikroettevõte. Euroopa Liidul on tarvis uusi ettevõtteid, me oleme kriisis, meil on suur tööpuudus, tööpuuduse vähendamiseks on tarvis nii palju mikromajandusüksuseid, mikroettevõtteid kui tarvis ja need on kõik alguses väikesed. meil on võimalus aidata kaasa nende loomisele. komisjoni ettepanek vabastada mikromajandusüksused aastaaruandluse kohustusest eh, aitaks lahendada selle küsimuse ma arvan, et on kolm põhjust, miks seda teha. esiteks, nagu ma ütlesin, praktikas peaaegu kõik uued ettevõtted saavad alguse mikromajandusüksustest ja seepärast taoline otsus muudaks äh, selle protsessi nende jaoks lihtsamaks, eriti praegusel ajahetkel, kus äh, taolisi ettevõtteid on kõige rohkem tarvis. teiseks, aastaaruandluse koostamise kulu ei ole Äh, sellest ei ole transilt kujul kasu, kui äh, neil on näiteks äh, tarvis krediiti pangast, siis on tarvis het-, tegelikku hetkearuandet, mida, mitte midagi, mis loodi, koostati aasta tagasi ja kolmandaks selleks, et vähendada kakskümmend viis protsenti halduskoormust ettevõtetele. nii et ma kutsun üles teid lõpetame selle arutelu ja vaidluse eh, ja hakkame tegutsema ja toetame tõeliselt mikromajandusüksuseid. proua Komi, aitäh! kuigi väikesed ja keskmised ettevõtted on üha olulisemad Euroopa majandusmaastikul, ei ole neil siiski veel piisavalt stiimuleid Euroopa Komisjon on loonud ja rakendanud terve rea meetmeid nende abistamiseks. hea põhimõte on kõigepealt vaadata väikeettevõtete huvide järele, vähendada halduskoormust, lihtsustada menetlusi, muuta turulepääs lihtsamaks, nii et nad saaksid parandada oma konkurentsivõimet ja arendada kõiki neid elemente, mis on vajalikud kriisist väljatulemiseks. ma arvan, et on väga positiivne see ettepanek, mina nagu teen ka härra Leene, vabastada mikromajandusüksused aastaaruandlusest ja äh, anda liikmesriikidele samas teatud paindlikkust selle direktiivi rakendamisel, kuna Euroopa Liit ei ole oma äh, õigusvaldkonda veel täielikult harmoneerinud, siis ma arvan, et äh, peab olema võimalik sellist vabastust ka järk-järgult rakendada. ma mõtlen siin ka oma riigile, kus äh, oleks tarvis äh, bürokraatiat vähendada. mitmetes regioonides näiteks kasutatakse juba online menetlusi, mis aitavad taolisi asju lihtsamaks muuta ja midagi sellist oleks samm edasi. aitäh, nüüd edasi vaba mikrofon. kuus inimest on palunud sõna ja rohkem sõnasoovijaid me ka võtta ei saa. Rahul Maier. aitäh, president, kolleegid, ma olen üsna äh, üllatunud sellest äh, arutelust ja sellest, mida kolleegid on öelnud. me räägime täna mikromajandusüksustest ja paljud tunduvad ütlevat ei lihtsustamisele. ma olen rääkinud paljude mikromajandusüksuste ettevõtetega, nad tõesti ootavad seda, neil on seda tarvis ma olen rääkinud ka piirkondlike pankadega ja nad on öelnud, et äh, nende jaoks ei ole probleem, kui me muudame sellist aruandluse reeglistikku ja see ei vähendaks läbipaistvust, sest on terve rida teisi eeskirju, mis selle tagavad ja mis jäävad kehtima. nii et läbipaistvus jääb endiselt alles. ja üle-Euroopaline kaubandus ei saa ka kannatada, sest need mikromajandusüksused ei kauple rahvusvaheliselt. nii et ma arvan, et äh, härra Lein on teinud suurepärase töö ja me peaksime seda toetama. härra Kuuses, üks minut. suur tänu, president, härra volinik, ma pooldan palju, mis on öeldud äh, Marianne Tyson näiteks. pärast seda sellist kompromissi, see annaks positiivse signaali mikromajandusüksustele ja kui võib, siis ma tahaksin öelda, et peame toetama härra Leene ettepanekut ja äh, tuleb arvestada ka sellega, mida on öeldud äh, teiste direktiivide reformimise kohta. härra Kiile, üks minut. president, nagu paljud kolleegid, ma tõusin täna neli kell neli hommikul, et siia tulla ja mul on väga hea meel, et ma olen oodanud ära äh, praeguse hetkeni, sest äh, need kaks teemat äh, tekitavad minus suurt lootust, vähendades see kuus koma viis miljardit kulusid ettevõtetele on väga oluline, ühelt poolt võib öelda, et see tõestab, mida paljud kriitikud on öelnud, et Euroopa Liit on liiga bürokraatlik aga vähemalt eh, meil on julgust eh, selle faktiga silmitsi seista ja astuda samme erinevalt pankadest, eh, kes ei ole üles näidanud suutlikkust ja ei ole midagi teinud. on tunduvalt rohkem bürokraatiat, millest on tarvis lahti saada ja täita see kahekümne viie protsendi eesmärk, aitäh. härra Papanikulu, üks minut suur tänu. majanduskriisi ajal on oluline vähendada väikeste ja keskmiste ettevõtete koormat ning üheks võimaluseks seda teha on muuta aastaaruandluse eeskirju. olen nõus raportööriga, et äh, tegemist on hea asjaga. see tähendab, et äh, ettevõtete tegevus muutub vabamaks, nad saavad tegeleda oma põhitegevusega, teenida kasumit. kolleegidelt on olnud kuulda ka hoiatusi ja üleskutseid ettevaatusele, loomulikult me peame olema ettevaatlikud, aga tahaksin rõhutada, et ettevaatust ei saa kasutada ettekäändena oluliste asjade mittetegemiseks. ma arvan, et me peaksime tervitama komisjoni ettepanekut, aga praktikas rakendamisel loomulikult peame vaatama, et meie kavandatud eesmärgid ei saaks moonutatud. härra Palsitis, üks minut. aitäh kad pats geriausias būdas tai yra volinik, äh, kallid kolleegid, ei ole kahtlust, et äh, mikroettevõtteid peab igal võimalikul moel toetama ja üheks äh, paremaks viisiks oleks just vähendada nende maksukoormat ja lihtsustada nende jaoks teatud kohustuste täitmist. mil iganes te panka pöördute, peate esitama pangale ka teatud infot, see on loomulik. ja ka teatud lisateavet, mis teatud juhtudel võib olla ettevõtetele koormavaks. ja mikromajandusüksuste puhul aastaaruanded muudaksid elu tunduvalt lihtsamaks järgmine kõneleja, üks minut. kas Brun äh, siin, teil on sõna üheks minutiks? kui mitte, siis äh, volinik äh, Barnier. aitäh aeg võib olla hiline, aga nagu ma ütlesin mõni minut tagasi, on tegemist väga olulise teemaga. ma kuulasin hoolikalt kõiki sõnavõtjaid ja minu arvates ei olnud äh, mitte ühtegi kõnelejat, kes ei oleks äh, rõhutanud vajadust kergendada ettevõtete halduskoormat ja vähendada bürokraatiat. see õigusakt võib mõjutada umbes viit miljonit ettevõtet Euroopas. loomulikult äh, sellega seondub erinevaid nüansse ja nende osas võib olla lahkarvamusi, äh, lahkarvamusi ka ajakava osas ning äh, rakendamise viisi osas. tahaksin aga üle korrata, kui veendunud ma olen ja seda ma ütlesin ka oma kuulamise ajal, et kodanikel ja tarbijatel ja väikeettevõtetel peab olema võimalus täiel määral ära kasutada Euroopa ühtset turgu Äh, seda teksti äh, saab kindlasti veelgi paremaks muuta dialoogis nõukoguga ja nagu ütles ka härra Leene, me peame saatma omalt poolt selle signaali. ja mõni sõnavõtja ütles ka, et eh, see on ometi esimene kord, kus komisjon teeb midagi mõistlikku, tuleb välja mõistliku ettepanekuga. nüüd edasi peame tegema koostööd ja näitama teile, et komisjon tegelikult väga sageli eh, teeb mõistlikke ja positiivseid asju ja ma püüan võita teie poolehoidu komisjoni tegevusele eh, võib-olla ma kõlan natukene idealistlikult või utoopiliselt, aga mm, komisjon tihti teeb mõistlikke ja kasulikke asju ja seda Euroopa Parlamendi toel. antud konkreetne ettepanek on samuti mõistlik ja aitab vähendada mikromajandusüksuste koormat. see ei tähenda, et nad ei peaks üldse mingeid äh, aruandeid koostama. see ei tähenda, et nad ei peaks edastama mingisugust teavet eh, vajadusel vastavatele asjaosalistele ja see ei ei eh, takista ka teiste direktiivi sätete täitmist, ütlen seda hajutamaks ära Sterksi kartusi ja liikmesriikide valitsustel on võimalus vastavalt kohandada oma eeskirju. raamatupidamise eeskirjad äh, peaksid olema kohandatud kohalikule keskkonnale. ajakava on äh, samuti antud ettepaneku puhul äärmiselt tähtis, äh, sellega tuleks tegeleda nii kiiresti kui võimalik, et aidata mikromajandusüksusi. proua Kasteks viitas veel ühele ajalisele raamistikule, mis puudutab üldisemat äh, äriühingus, äriühingu õigust käsitlevate äh, direktiivide läbivaatamist. me räägime siin ilmselt äh, kahe tuhande kümnenda aasta lõpust, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta algusest. see ei ole teema, mida saab kergelt võtta. härra Kuseisi ettepaneku võtsin samuti teadmiseks me peame kasutama võimalust äriühingu õiguse direktiivide läbi vaatamas, aga siin ei ole mingisugust vastuolu. me saame tegeleda mikromajandusüksustega praegu ja minna siis veelgi edasi. direktiivide terviklikul läbivaatamisel me ei saa, me ei tohiks kõrvale asetada praegust alateemat ja oodata seni, kuni üldisem teema käsitlus lõpule jõuab kuskil kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal. Reonge, siis äh, Swinburne ja mitmed teised mi-, viitasid äh, praegule maja, praegusele majanduskriisile. meie arvestused näitavad, et kui siseturg uuesti toimima hakkab, nii nagu president Barroso omalt poolt on lubanud tagada, kui see turg on tõhus ja dünaamilisem, siis on äh, võimalik luua null koma viis kuni üks koma viis protsenti kasvu Euroopa lis-, Euroopa siseselt, me saame minna veidi kaugemale, aga algust peaksime tegema kodust. ja päris suur kasvupotentsiaal on rohkem kui viie miljoni väikese ettevõtte hulgas Euroopas, kui me nende elu muudame lihtsamaks. see on filosoofia, mis on antud ettepaneku taustaks härra Karas, proua Ranner viitasid vajalikele miinimumstandarditele ja tuletaksin meelde, et härra Leene raport ei äh, takista miinimumnõuete sätestamist me peame vaatama, mida koostöös nõukoguga on võimalik saavutada, aga kutsuksime üles teid toetama seda ettepanekut sellisena, nagu ta on. midagi, mis kujutab endast konkreetset projekti, konkreetset sammu viie miljoni ettevõtte jaoks Euroopas. töökohtade loomise jaoks, selleks, et ellu jääda ja toime tulla praeguses raskes olukorras. tahaksin tänada härra Leenet ja äh, luban, et äh, pärast äh, selle akti vastuvõtmist äh, parlamendis äh, tegutseme edasi nõukoguga ja astume konkreetseid äh, samme väikeettevõtete toetuseks Euroopas. härra Leine, palun härra president, sooviksin äh, soojalt tänada kolleege ja härra volinikku selle debati eest. mul on kuus kommentaari. esiteks mõjuhinnang. komisjon on äh, väljendanud äh, äärmiselt põhjaliku mõjuhinnangu oma ettepaneku koha pealt, see esitati õigusasjade komisjonile. komisjon pärast majanduskomisjonist olnud Sterksi raportit küsisime, milliseid lisamõjuhinnanguid tuleks veel läbi viia Äh, sellele me vastust ei saanud, kuigi ootasime mitu nädalat. teiseks on tõsi, et äh, kompromiss toob sisse miinimumreeglid, see ei tähenda seda, et kõik reeglid kaoksid. see on äh, reeglite lihtsustamine, tuuakse välja see, mis on tegelikult vajalik ettevõtete vajaduste rahuldamiseks. kolmandaks kui on vaja selliseid, sellist raamatupidamist, et äh, saada pangalaenu, siis võib äh, lasta neid endale teha, aga võib-olla äh, mikromajandusüksustel ei ole vaja sellist tüüpi laene. sest nad ei pea maksma raamatupidajate sarnaste nõuandjate arveid. me räägime siin kõige tavalisemast bilansist. viiendaks neljanda, seitsmenda äriõiguse direktiivi ülevaatamine on tohutu töö. seitsmendas direktiivis on sellised asjad nagu ühinemised ja äh, ennustan, et kui me sellist otsust praegu ei tee, siis äh, tekib siin selge risk, äh, kui me nende asjadega venitame, siis mitmed mikromajandusüksused läheksid pankrotti on äärmiselt oluline, et me need, need otsused praegu eraldi teeksime, mitte aga ei seoks neid äh, paketti, mille kallal hiljem töötada. äriühingud äh, ja äriassotsiatsioonid, äh, neid on siin mainitud, ma tean, et ühte, kes on vastu, ülejäänud kõik on poolt, nii et nende, sellega peaks samuti siin arvestama suur aitäh, see on selle debati lõpp, hääletamine toimub kolmapäeval nüüd jõuame viimase päevakorrapunkti juurde. mis on konkurentsipoliitika aruanne kaks tuhat kaheksa.